Eh, Belgia vastutavad ametivõimud on mulle teada andnud proua Liive Virniki eh, valimisest Euroopa Parlamendi saadikuks eh, alates neljandast maist kaks tuhat kuusteist, kes asendab siis härra Philippe de Bakkerit. ma tervitan uut kolleegi ja ütlen, et vastavalt kodukorrale saab uus kolleeg täieõiguslikult osa parlamendi ja selle organite tööst härra Margus Pretzel on esimesest maist kaks tuhat kuusteist ENF fraktsiooni liige. ALDE fraktsioonilt olen ma saanud eh, taotluse